tegemist on ühtse aruteluga, mis puudutab kalandusalaseid partnerluslepinguid. soovitus härra Valesalt, mis puudutab Euroopa Liidu ja Libeeria vahelist säästva kalapüügi partnerluslepingut ning samuti soovitus härra Maatolt Euroopa Liidu ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga kalapüügivõimalused ja rahaline toetus. ja nüüd annaksingi siis kohe sõna härra Valesale raportöörina, olge hea suur tänu. tegemist on esimest korda Euroopa Liidu kalanduslepingu ja partnerlepuslepinguga äh, Libeeriaga ning selle assotsieeritud äh, rakendusprotokoll äh, detsembris kaks tuhat viisteist ka esialgselt rakendus ning järeldused tuleb muidugi heaks kiita meie koja poolt seda käesoleval nädalal. oluline on see, et meil oleks head suhted Libeeriaga ja seetõttu see säästev kalapüügi ja partnerlusleping oleks kindlasti väga hea alus selleks. aga see oleks ka oluline selleks, et Euroopa Liit saaks kasu tervikuna. Euroopa Liit ja Libeeria äh, teevad koostööd juba äh, mitmepoolsete lepingute raames, näiteks äh, UNCLOS mereõiguse konventsioon ning Libeeria teeb koostööd Euroopa Liiduga võideldes ebaseadusliku teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu. see uus kokkulepe annab raamistiku, võttes arvesse eh, kalanduspoliitika reformi kaks tuhat neliteist ja selle välisdimensioone. Eh, eesmärgiga luua strateegiline partnerlus Euroopa Liidu ja Libeeria vahel. Eh, peamine eesmärk sellel uuel protokollil on tagada kalapüügi võimalused Euroopa Liidu kalalaevadele Libeeria majandustsoonis kolmkümmend neli tuunikala traalerit äh, Hispaaniast ja Prantsusmaalt saavad äh, selleks võimalused ning nad saavad äh, püüda kuus tuhat viissada tonni tuuni aastas ning viie aasta kohta Euroopa Liit maksab kolm koma kakskümmend viis miljonit eurot selle eest ning sektoraalne toetus ja ligipääsetavus on jagatud võrdselt selle summa ulatuses oluline on toetada koostööd Libeeria ja Euroopa Liidu vahel, toetada jätkusuutlikku kalapüügipoliitikat ning korralikult ka äh, kontrollida kalavarusid Libeeria majandustsoonis ja see on mõlema osapoole äh, huvides. ma soovitan teil kõigil selle lepingu poolt hääletada, aitäh! suur tänu teile, härra Valesa ja nüüd annan sõna härra Maatole suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid. et mõned nädalad tagasi rääkisime me siin täiskogul Euroopa Liidu kalanduspoliitika välisest mõõtmest ning me rääkisime strateegia muutusest, mis peab suurema tagatise andma meie kalalaevastikule ning parandama tingimusi nii Euroopa Liidule kui ka kolmandatele riikidele, kellega me sõlmime partnerluslepinguid Euroopa Liidu ja Mauritaania vaheline partnerlusleping võimaldab äh, meil täheldada jah, et me oleme astunud samme edasi ja oleme liikunud õiges suunas. meil on oluliselt parem leping kui varemalt ja see on parem nii Mauritaaniale ja nende ela-, ja Mauritaania elanikele kui ka Euroopa Liidu kalalaevadele. see ainult mitte ei suurenda majanduslikku mõju, mis on äh, kalapüügil äh, Mauritaanias, vaid võimaldab ähm, mida paremini kasutada ka kohalike elanike poolt. nüüd varasem leping jättis kõvasti soovida ja tegelikult ei olnud võimalik püügi, võimalik varasemalt püügivõimalusi ära äh, kasutada ning tegelikult äh, välistati täielikult peajalgsete püüdmine, mis on ju üks traditsiooniline, äh, traditsioonilised liigid, mida püüavad Euroopa kalalaevad nüüd äh, aga on suurendatud äh, kalapüügivõimalusi äh, muuhulgas põhjaõnge jada laevadele ning ka traaleritele. ning ühtlasi muudeti ka norme, mis puudutab Mauritaania kodanike kasutamist kalalaevadel. selleks on meil uus protokoll ning ühtlasi käsitletakse seal ka pikarändega liike ning ühtlustatud on ka kontrollimeetmeid, ligipääsumeetmeid kolmandate riikidega ka tuunipüügilaevade puhul. nüüd on võimalik neljaks aastaks või nelja aasta jooksul Euroopa Liidu kalalaevadel püüda kala Mauritaania vetes, nii et põhimõtteliselt nüüd me varem oli nii, et pidi läbi rääkima uue lepingu üle juba siis kui eelmine alles jõustus. igal juhul nüüd on süsteem parem, tagab parema garantiid nii meile kui Mauritaaniale ning ka kolmandatele riikidele, kes kalastavad samades vetes. nii et uus leping parandab oluliselt kulutõhusust, muuhulgas ka läbi tehniliste meetmete novembris kaks tuhat viisteist kohaldatakse seda lepingut ajutiselt ning nüüd võib väita, et siin on hea tasakaal tagatud, kuigi jah, mai lõpus koguneb ühiskomitee selleks, et otsustada selle lepingu lõplik ellurakendamine ning viia siia sisse ka mõningad positiivsed muudatused. nii et väga oluline on see, et peajalgsete püük oleks siin endiselt võimalik, igal juhul meie saame aru, et vajalikud tingimused on tagatud selleks, et pealejalgsete püük taastada, kuid samas me oleme teadlikud ka sellest, et Mauritaania pool on selle vastu ning seda aspekti siia lepingusse sisse võtta on väga keeruline. nii et loodetavasti ühiskomitee äh, siiski selle heaks kiidab, kuigi väga optimistlikud me selles osas ei ole. nüüd äh, edasi äh, kanaalide ehk siis Las Palmase, La Luz sadama äh, Äh, lossimine, seda me usume, et nii meie, nii meie kui ka komisjon usume, et meil on võimalik äh, samuti need soovid tagada, samal ajal arendades endiselt Mauritaania äh, sadamate infrastruktuuri. volinik Vella, palun austatud kolleegid, suur aitäh teile, juhataja, väga hea on äh, teiega koos arutada äh, neid äh, kahte arutelupunkti, nimelt Euroopa Liidu ja Libeeria ning Euroopa Liidu ja Mauritaania vahelised kalanduspartnerluslepingud. suur aitäh teile, härrad Valesa ja Mato, suurepäraste raportite eest ning kalanduskomisjon teeb ka ettepaneku, et parlament annab heakskiidu äh, mõlemale lepingule. nüüd äh, ütleksin äh, paar sõna nende lepingute kohta ja alustan kohe Libeeriast. uus säästev kalapüügipartnerlusleping äh, Libeeriaga ei ole meie kõige suurema hõlma, kõikehõlmavamaid ja suuremaid lepinguid, mis puudutab nii rahanduslikku poolt kui ka püügikogust. aga tegemist on olulise lepinguga, sellepärast et see laiendab tuunipüügi Äh, võimalusi Euroopa Liidu poolt äh, Lääne-Aafrikasse. protokoll, äh, mis sellel lepingul on, kehtib viis aastat ning võimaldab kolmekümne neljal kalalaeval nendes piirkondades kala püüda ning samuti toimivad lepingud teiste piirkonna riikidega. leping Libeeria Vabariigiga aitab meie geograafilist katvust laiendada ilma selleta, et äh, Eh, vähe, vähendada eh, kalandusvõimalusi. samuti see leping eh, Libeeriaga peab silmas kalapüügi jätkusuutlikkust. selle aluseks on kõige uusimad teaduslikud andmed mittediskrimineerimise põhimõtet äh, teiste äh, kaubandus, äh, väliskauba, kalalaevadega ning ka läbipaistvus. see leping saadab meile ka tugeva sõnumi, nimelt selle kohta, et Libeeria Vabariik on valmis kokkuleppeid sõlmima, hoolimata sellest, et Ebola on riiki tugevalt räsinud kalapüügileping on tõeline partnerlus, see ei too mitte ainult kalapüügivõimalusi Euroopa Liidu laevadele ning ei suurenda Libeeria äh, sissetulekut, aga see annab ka raamistiku selleks, et äh, Libeeria kalasektorit arendada ning illegaalse kalapüügi vastu koos võidelda sektoraalne toetus Libeeriale vastavalt sellele lepingule kasutatakse ära selleks, et selle seirekontrolli ning jälgimistegevust suurendada ning see võimaldab kontrollida ka kõikide kalalaevade äh, tegutsemist Libeeria Vabariigi äh, ja majandusvetes äh, ning vaadata ja seirata neid laevasid, kus iganes nad tegelevad. viimased arutelud Libeeria ametivõimudele on andnud ka täiendava tegevuse võimalused meie arengukoostöö raames, selleks et sektoraalselt toetust selle kokkuleppe järgi veel suurendada kuigi tegemist on alles äh, algfaasis oleva kokkuleppega, on Libeeria ametivõimud palunud lisatoetust just äh, pädevuse suurendamiseks äh, kalasektoris ning kala töötlemise ja kohalike turgude osas samuti ning ma olen veendunud, et uus kokkulepe Libeeriaga saab olema pikaajalise partnerluse aluseks. nüüd edasi Mauritaania juurde. kokkulepe Mauritaaniaga on Euroopa Liidu äh, suurim jätkusuutliku kalapüügipartnerlus, äh, äh, vähemalt rahalises osas. see annab kalapüügivõimalusi kuni üheksakümne kaheksale Euroopa Liidu laevale üheteistkümnest liikmesriigist. ja seetõttu on see väga olulise tähtsusega Euroopa Liidu kalalaevadele. uus protokoll on väga tihedate läbirääkimiste tulemus. olulise parandusega on tegemist, eriti kui me võrdleme selle eelmise protokolliga ning see on kindlasti musternäidiseks ka tuleviku läbirääkimise puhul eh, kalapüügipartnerluslepingute üle teiste riikidega. see uus protokoll on seotud eh, väga ja täielikult eh, loogilises järjestuses ühtse välis, ühtse kalanduspoliitika välis- Äh, mõõtmega, nii nagu kaks raportööri mainisid, äh, see võtab arvesse jätkusuutlikkuse põhimõtteid äh, ning võtab arvesse ka ligipääsetavuse küsimust Euroopa Liidu kalalaevade puhul läbipaistvust ning väliskalalaevade mittediskrimineerimist korralikult kasutatakse maksumaksja raha, Euroopa Liidu kalalaevadel on stabiilsus ning võimalus oma tehnilisi võimalusi parendada. samuti rakendatakse paremini ka sektoraalset toetust läbi tingimuslikkuse. nüüd on fookus tagamaks seda, et kõiki neid kokkuleppeid ja protokolle ka korralikult rakendatakse. mina saan teile tagada, et komisjon seirab Äh, väga lähedalt äh, kõiki neid aspekte, mis protokollis on kirjas, äh, sealhulgas ka liigi arvukust, et kontrollida, et seda täidetakse. koos Mauritaania ametivõimudega jälgime me mittediskrimineerimispõhimõtet ja läbipaistvuspõhimõtet. oluline on tagada, et Euroopa Liidu kalalaevad ei toimi siis ebavõrdsetel konkurentsialustel teiste laevadega. oluline on see, et Mauritaania võttis liidripositsiooni kalanduse läbipaistvuse algatuse puhul. ma tean, et paljud teie hulgast huvituvad ühtse komisjoni esimesest koosolekust, mis mai lõpus on plaanitud aset leidma ja ma loodan, et sellel kohtumisel saame me sektoraalse toetuse programmeerimist veel parendada uue proko-, protokolli alusel ning saame ka tõmmata joone alla eelmistele. aga Mauritaaniaga püüame me ka tõstatada küsimuse nimelt võimaluse luua uue äh, kalapüügikategooria. selline püügikategooria aitaks äh, tuua kaasa äh, kaheksa jala püü-, püüdmise võimalused Euroopa Liidu kalapüüdjatele ning samuti mõtleme selle peale, kas põhjalähedaste kalapüügilaevade kasutamist nendes piirkondades Äh, suur tänu teile veel kord äh, tänase võimaluse eest äh, arutelu pidada nende kahe lepingu üle koos teiega ning ootan teie toetust ka tulevikus nendes kokkulepete osas, suur tänu teile uh,! <clears throat> suur aitäh teile, härra volinik, ja järgmisena saab, saavad sõna komisjonide nimel me kolleegid ja kõigepealt härra Sebastian, kes räägib Arengukomisjoni nimel üks minut. tere õhtust kõigile, suur aitäh. arengukomisjonis tunneme me siin erilist muret kahe küsimuse üle kalapüügilepingute puhul Euroopa Liidu ning arenevate riikide vahel. kõigepealt jätkusuutlikkus, me ei tohiks lubada siin katastroofiliseks osutuvat ülepüüki teatud liikide puhul nüüd edasi lepingutest kindlasti peab olema kasu riikidele, nii et nad ei oleks majanduslikult liialt ühest asjast sõltuvad. nii et nii Mauritaania kui ka Libeeria lepingu puhul peame me tagama, et riikide olukord parandab, nii, paraneb, nii et nad seisaksid oma jalgadel riikidena. ja edasi läbipaistvus ja kontroll on samuti siin olulised aspektid, nii et seega me loodame, et nendes lepingutes sellistest põhimõttest ka lähtutakse, aitäh. domnul Murešan, un minut. suur tänu, härra Murešan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Suur tänu teile, juhataja see kokkulepe Euroopa Liidu ja Libeeria Vabariigi vahel annab kindlasti võimaluse rohkem ja paremini ennustada ka seda, milline on kogu kalatööstuse tulevik ning Euroopa Liidu kalalaevade omade samuti. eelarvekomisjoni perspektiivist pean ma ütlema, et Euroopa Liidu eelarvele on kolm koma kakskümmend viis miljonit eurot mõju viie aasta kohta, millal seda protokolli rakendatakse. pärast lisaks sellele, et Euroopa Liidu kalalaevad saavad Libeeria Äh, merevetele võimaluse kala püüda, äh, on oluline arvestada, et sektoraalse toetuse jaoks läheb samuti pool sellest rahast. Äh, riigis, kus vähemalt pool elanikkonnast elab rannikujoone lähedal ning kalapüük on väga oluline osa majandusest, on oluline saavutada see, et jätkusuutlikke kalapüügipraktikaid äh, kasutatakse ning see sektor jõuab täie potentsiaalini. Äh, selle rakendamine, selle kokkuleppe rakendamine on minu arust väga oluline, sellepärast et äh, tagada, et mingisuguseid pettusi ei tehta Euroopa Liidu rahadega, et kõik saavutatakse ning kõik eesmärgid on täidetud, suur tänu! härra Corrao, üks minut. suur tänu, härra president! arengukomisjoni jaoks kujutavad Mauritaania ja Libeeria leping endast suurt sammu edasi. olles võidelnud inimõigust jalgala tallamise vastu, on, kujutab see nüüd positiivset signaali. läbipaistvus ja hea juhtimise tavad, liikumine selles suunas on väga hea märk ja me peame edendama koostööd nende riikidega selleks, et et võidelda seal ka vaesuse vastu. tegemist on selliste riikidega, kellel on üks ühine rikkus, see on meri ja kalavarud. arengukomisjoni liikmena tahaksin ma teile meelde tuletada seda, et vahetamata nendele lep-, lepingutele arenguriikidega, arenguriikidega, kellel on abi vaja, meie omalt poolt oma arvamusega ainult anname heakskiidu nendele lepetele. aga me ei äh, õigusta ega kuidagi mõista hukka komisjoni tema töös. eelarvekomisjoni nimel proua Gardias Tabal. kolleegul Milan Mon. ei ole, sellisel juhul äh, palun, et äh, kolleeg Milan Mon, poolteist minutit teil on kõneaega. suur tänu teile, juhataja, kõigepealt ma tahaksin me räägime siin kalanduslepingutest, mis on elutähtsad meie laevastikule, kuid kui me räägime kolmandate riikide kalandussektorist, siis peame lähtuma ka sektoripõhisest toetusest, härra volinik peakski seda teed käima. Mauritaania ning Libeeria kalanduslepingud, mis on küll erinevad, on väga olulised mõlemad Euroopa Liidu kalalaevadele, sealhulgas ka Galiitsiale ka Äh, Mauritaania lepingu või vabandust, Libeeria lepingu puhul räägime me just ähm, pika rändega liikidest. nüüd Mauritaania puhul, nagu härra volinik juba ütles, äh, siis tegemist on siin ühe kõige olulisema kalanduslepinguga Euroopa Liidule, jah, siin on küll toimunud oluline samm edasi võrreldes varasemate lepingutega, kuid siiski äh, siiamaani on siit välja jäänud endiselt peajalgsed ühiskomitee kohtumine, mis leiab aset äh, käesoleva kuu lõpus, arutab püügivõimalusi äh, ka äh, näiteks põhjalähedaste liikide püügiks ette nähtud äh, traaleritele Galiitsa piirkonnas. nüüd kui me vaatame püügivõimalusi nende liikide puhul, siis tegelikult on võimalik äh, kõik see ettevalmistustöö juba enne ühiskomitee kohtumist ära teha ning seega on sellise traaleritele võimalik siin püügivõimalused ette näha. loomulikult meie soovime jätkusuutlikku kalapüüki nii meie vetes kui ka mujal ja just sellepärast me loodame, et kui siin Mauritaanial on nüüd äh, ülejääk teatud püügivõimaluste puhul, võimaluste osas, siis ei juhtuks, et siin kuidagi e, kahjustab see kalavarude olukorda, sest et kasutatakse mitte jätkusuutlikku kalapüüki. nüüd pooleteiseks minutiks proua Roodust. suur tänu kalapüügipartnerluslepingud kolmandate riikidega on tulemuslik võimalus e, Ehm, meie reformitud eh, ühtse kalapoliitika eh, põhimõtteid eh, rakendada ka teistes riikides ning ka majanduskasvu tagada. aga selleks, et see juhtuks, on vaja ka säästlikkuse, õiglikkuse, sidususe ning läbipaistvuse tingimused vaja kirja panna ning korralikult ka ellu rakendada. kaks kahepoolset partnerluslepingut Libeeria ja Mauritaaniaga on oluline selleks, et säästlikku kalavarude poliitikat väljas väljaspool Euroopa Liitu rakendada. alates tegelikult esimest korda kahe tuhande seitsmendast aastast alates on Libeeria näol tegemist uue partneriga ning mul on väga hea meel, et Euroopa Liit on panustanud kalandussektori arengusse koha peal ning võitlusesse ka ebaseadusliku kalapüügi vastu. Mauritaania protokolli tahaksin ma seada ka välislepingute kompassiks eriti oluline on siin läbipaistvuse eh, tingimused, mis peaks olema teed rajavaks kõikide teiste lepingute puhul. kõik eh, avalikud eh, ja eralepingud peaksid olema läbipaistvad Mauritaania puhul. läbipaistvus ei tohi olla, peab olema kompromissitu, sellepärast et me peame teadma, kui palju kalavarusid jääb alles Euroopa Liidus pärast Euroopa Liidu püüki niimoodi, et leiba ei võetaks laualt ära kohalikelt kalapüüdjatelt. minu arust on seetõttu väga oluline eh, tingimus selleks, et säästlikku kalapüüki tagada kolmandate eh, riikidega ja nüüd eh, kolleeg Hokk, palun üheks minutiks. suur tänu teile, härra juhataja kokkulepped Euroopa Liidu, Libaeria ja Mauritaania vahel äh, on meie poolt äh, heaks kiidetud ja ma olen veendunud, et äh, partnerlus, jätkusuutlik kalapüügivõimalused, Euroopa Liidu kalandus, kalapoliitika põhimõtete laiendamine teistes riikides aitab äh, äh, midagi saavutada. see kõik on väga oluline, ka mittediskrimineerimispõhimõte sealhulgas. aga tahaksin lisada siia ühe märkuse ja ühe üleskutse. kui me räägime tuunipüügist, siis äh, siin peame me kindlasti silmas pidama seda, et püütakse ka väga palju teisi liike ja hoolimata sellest, et näiteks haide püüd, haid on inimeste jaoks tapvaks, eh, siis sellegipoolest eh, nende uimed lõigatakse ära, kui nad eh, koos tuunikalaga koos püütakse ja visatakse nad tagasi merre. ja seetõttu peaks sellistele tegevustele kindlasti olema keeld kas on võimalik reeglistikus ka sellist lauset kajastada? este un acord benefic atât pentru Uniunea Europeană. proua Nikolai ütleb, et tegemist on Euroopa Liidu ja ka Libeeria jaoks väga hea kokkuleppega ja tahaksin siin tõstatada mõningad asjad, mis minu jaoks on tähtsad selles lepingus. kõigepealt siis see eh, võimalus, kuidas litsentse antakse Euroopa Liidu eh, püügi jaoks nüüd ka eh, era- ja kahepoolsed eh, kokkulepped eh, on siia kaasatud ja see on väga hea ühtse kalanduspoliitika valg-, valguses. viimastel aastatel on Libeeria Vabariik teinud selles valdkonnas suuri edusamme ja mina arvan, et need võimalused, kuidas Euroopa Liit saab Libeeriat aidata, peaks ära kasutama, see toob ka Libeeriale kaasa hüved, ning toetab ka seda tööstust, mis on tegelikult väga oluline majanduse osa, väga oluline osa ka rahvastikust sõltub sellest. hea on ka see, et komisjon on siia kaasanud sellesse menetlusse parlamendi. hea on see, et meile antakse teada, kuidas seda lepingut rakendatakse, läbipaistvus on väga tähtis ja ainult niimoodi on võimalik parlamendile ja komisjoni koos koos teha. nii et see ei ole mingisugune formaalsus, me peame tõesti saama koostööd teha järgnevalt äh, kolleeg Niriada, palun äh, poolteist minutit. suur tänu teile, juhataja. kokkulepetes on mitmeid põhimõtteid, näiteks et äh, toidukindlus, toiduainete äh, kindlus oleks tagatud, sellepärast et äh, just äh, Mauritaanias on see väga oluline, kuna seal ei ole haritavat maad väga palju ja oluline on see, et me ei püüaks ära lihtsalt äh, kogu elanikkonna kalavarusid. oluline on ka see, et komisjon räägiks korralikult läbi Libeeria ja Mauritaania Äh, kalavarudele ligipääsu osas Euroopa Liidu äh, kalalaevade puhul. Äh, Iirimaa puhul kunagi oli see väga hävitav, nii et oluline on see, et kogu raha ei eh, läheks Euroopa Liidu poolt eh, eh, lihtsalt tasuks selle eest, et kalad seal, et kalu ostetakse või et laevad püüavad, oluline on ka see, et arenguabiks läheks rohkem raha, oluline on toetada ka väiksemaid ja keskmise suurusega kalaettevõtjaid ja kalapüüdjaid niimoodi, et kogu sektor oleks elujõuline. selge on, et äh, suurtel traaleritel ei ole midagi tegemist äh, Mauritaania ja Libeeria rannikualade jätkusuutlikkuse tagamisega, äh, sellepärast et kalavarud on väga oluliselt vähenenud praegu ka kolmandates riikides mitmetes, sellepärast et meie institutsioonid on tegutsenud liiga agressiivselt, sellepärast peaksime me just ka suurte traalerite kontrolli tõhustama. järgnevalt kolleeg Engström, palun poolteist minutit. Thank you herr talman! fiskeavtalet mellan eu och republiken liberia gäller tonfisk under en övergångsperiod på fyra år. euroopa liidu ja liberia äh, kokkulepe kujutab endast head kokkulepet, sellepärast et ta on avatum ja ta osutab suuremat abi Liberia kalandussektorile ja see aitab parandada nende oma äh, kalastussektori suutlikkust. ma loodan, et see toob kaasa ka eh, teaduslikke uuringuid eh, ja uurimusi, mis puudutavad kalavarusid eh, ja toe-, ja on tugevaks toeks ka rannikupüügile. ja kõik see puudutab ka Mauritaania ja Euroopa Liidu vahelist lepet nii erakalapüük kui ka riiklike firmade püük, kõik see, mis puudutab sellist kalapüüki, et see oleks ähm, heaks eeskujuks äh, tulevikus ka teistele ja minu meelest on see väga heaks näiteks Euroopa Liidu kalanduspoliitikast ja ma loodan, et see saab olema eeskujuks ka Hiinale ja Venemaale äh, sarnaste tingimuste ellurakendamisel. ja ma loodan, loodan, et läbi selle me saame parema üldpildi ka äh, kalavarudest ja kalavarude kasutamisest üldises plaanis ja väga tähtis on ka see, et peajalgsed on siin arvesse võetud ja ka Mauritaania enda huvitab. suurepärane, alati on väga hea meel mul teid näha seal juhataja koha peal järgmine kuu, järgmine täielik raha raiskamine, järjekordne tulek siia Strasbourgi, järjekordne äh, tegevus Inglise inimeste, Inglismaa inimeste vastu. nüüd siin kaks lepingut, üks uus Libeeriaga ja uuendatud leping Mauritaaniaga, jällegi tavainimeste reetmine Need lepingud on eurokolonialismi vormiks, nad lubavad Euroopa Liidul püüda ära kalad teiste inimeste vetest, äh, võttes ära nende laualt leiva, äh, kui palju äh, jäävad kohalikud nälga, sellepärast et eurooplased varastavad nende kala ära, kui paljud aafriklased jäävad vaeseks, kui palju äh, puhta südametunnistuse raha, mis Euroopa Liit välja käib, läheb tegelikult tavainimeste äh, abistamiseks Öeldakse ju, et anna eh, inimesele kala ja toidab teda ühe päeva, õpeta tal kalapüük selgeks eh, ja terve elu toidab ta ennast. aga nende lepingutega see ei juhtu eh, selle võetakse ära tema elu alus, leib laualt ja tegelikult kurnatakse meie kesklihti ja siis öeldakse meile, et me oleme hullud, kes tahavad välja astuda Euroopa Liidust. kõnelejalt võetakse ära mikrofon, sest tema kõneaeg on läbi to show remorse um,. Monsieur Le Breton. härra Le Breton, kaks minutit, palun. suur tänu, härra president alates kaheksakümne üheksandast aastast on Euroopa Liit kalandusleppeid alla kirjastanud Mauritaaniaga ja kümnendal juulil kaks tuhat viisteist kirjutati viimane alla ja see kestab neli aastat ja tegemist on väga hea leppega, sellepärast et see võimaldab Euroopa laevadel püüda Mauritaania ranna, rannikuvetes, järgides jätkusuutliku äh, kalapüügi põhimõtteid ja eelmises leppes oli kolmsada tuhat tonni, praeguses leppes kakssada kaheksakümmend üks tonni viissada eelmises, eelmise leppe summaks oli kuuskümmend seitse miljonit, nüüd viiskümmend viis miljonit. Maur-, Mauritaania on inimarengu mm, tabelis saja kuuekümne esimesel kohal ja seetõttu nelja miljoni kahesaja tuhande eh, abi Äh, summa suurenemine on väga tähtis, sellepärast et eelmises leppes oli see kolmsada äh, miljonit tegemist on tõesti õiglase leppega, mis teenib Euroopa huvisid, austades samal ajal ka Mauritaania huvisid ja ma loodan, et see lepe saab olema uueks alguseks meie äh, suhetes Mauritaaniaga, äh, suhetes, mi-, mida ei äh, iseloomusta viimastel aastatel just eriti suur usaldus ja seda ma sooviksin kahel põhjusel. mina kõigepealt prantslasena, sellepärast et Mauritaania on prantsuskeelne riik, mis on Prantsusmaa sõber, ma olen ametlikul visiidil paar aastat tagasi tagasi käinud ka Mauritaanias ja mind võeti suurepäraselt vastu ja teiseks sooviks ma seda meie üldise julgeoleku äh, nimel, sellepärast et Mauritaania on väga heaks näiteks äh, terrorismivastases võit-, võistluses, võitluses ja me igati on meie huvides toetada niivõrd usaldusväärset partnerit ja liitlast. Äh, kolleeg Serrao poolteist minutit austatud, austatud härra president, härra volinik, ka mina tahaksin tänada mõlemat raport, raportööri nende raportite eest. Äh, mis puudutab Libeeria raportit, siis ma olin variraportööriks ja ma tegelesin seal läbipaistvuse küsimusega, eriti selles osas, mis puudutab töötajate õigusi ja inimõigusi. ja ma tegelesin ka sellega, erinevate summadega siin selles leppes ja keskkonnanormide järgimisega. Libeeria Vabariik on äh, kokku puutunud väga ulatuslike raskustega, sisekonfliktidega, keskkonnaprobleemidega pärast kodusõda, mis tõi kaasa äh, sadu tuhandeid hukkunuid, on praegusel hetkel tegemist uue algusega Libeeriale jaoks et praegune kalanduskokkulepe on ainukene sellealane kokkulepe selle riigiga ja ma arvan, et on esmatähtis, et meie suhted aitaksid kaasa selle riigi kaasamisse rahvusvahelisse kogukonda. Need mõlemad lepped, nii Mauritaania kui Libera-, Liberia lepped võimaldavad jätkusuutlikku äh, kalavarude haldamist äh, võimaldavad ulatuslikumat koostööd kohaliku kalandussektoriga ja aitab kaasa ka kindlasti toiduohutuse tugevdamisel Euroopas. suur tänu, proua Bilbao, poolteist minutit. härra president, lugupeetud härra volinik, mina toetan nende kalanduslepingute sõlmimist Euroopa Liidu, Mauritaania ning Libeeria vahel. mina olen ise kalameeste perekonnast ja ma olen näinud, milliseid lepinguid, kokkulepped on sõlmitud äh, näiteks minu kodupiirkonnas, tegemist on väga keerulises olukorras oleva sektoriga ning inimestel on vaja anda lootust ning tuleb kindlasti levitada ka häid tavasid. tänu nendele lepingutele on siis võimalik ka saja kahekümne neljal Euroopa Liidu kalalaeval kalastada nendes piirkondades ja lisaks räägime me siin jätkusuutlikust kalapüügist ning kohalike kogukondade heaolu parandamisest faktid on näidanud, et mitte ainult Euroopa Liidu kalandussektor, vaid ka äh, sealsed piirkonnad vajavad selliseid lepinguid, mis arvestaks poolte erinevate huvidega nii et äh, nüüd Libeeriaga on meil tegemist esimese lepinguga, Mauritaania puhul on tegemist ühe kõige olulisema poolelioleva äh, küsimusega, muuhulgas peajalgsete püügiga, mis on Kanaari saarte kalalaevadele eriti olulised. me peame läbi võtma siin kõik need erinevad teemad ning nende puhul on olukord oluliselt parem kui varasemalt. aga me ei tohi lubada seda, et siin nüüd need ähm, eemaldatavad kehvad meetmed asendatakse mingisuguste teistsugustega. suur aitäh ja proua Briano, palun üks minut. E suur tänu, härra president ja suur tänu ka volinikule selle töö eest, mis komisjon on ära teinud ja tänusõnad ka raportööridele Euroopa Liit peab järgima samu reegleid ja sami põhja, äh, põhimõtteid oma kokkulepetes kolmandate riikidega, mis ka mm, põhjariikidega näiteks. ja väga tähtis on toetada neid riike just tagamaks äh, kalasektori jätkusuutlikkus, me teeme tööd kolmandate riikidega, kellel on vaja seda abi ja inimõiguste küsimus meie suhetes kolmandate riikidega jääb alati esmatähtsaks küsimuseks ja meil on väga tähtis, et sellised erinevad klauslid on meie lepetesse sisse kirjutatud ja äh, väga tähtis on ka see, et me kontrolliksime ja oleksime kursis sellega, milline mõju on Euroopa Liidu poolsel rahastamisel. ja väga tähtis on ka kõik see, mis puudutab kohalikku elanikkonda, ja loodame, et need lepped aitavad kaasa nende riikide olukorra parandamisele. suur tänu, proua Aguilera! Eh, härra president, mina tahaksin õnnitleda mõlemat raportööri. Need lepingud on väga olulised Euroopa Liidu kalalaevadele, muuhulgas ka Hispaania kalalaevastikule ja seega ma olen rõõmus nende lepingute sõlmimise üle nii Libeeriaga kui ka Mauritaaniaga. Need käesolevad lepingud kujutavad endast positiivset sammu edasi võrreldes varasemaga ja seega me oleme kindlasti õigel teel. Need lepingud on väga tähtsad, nagu öeldud, Euroopa Liidu kalalaevastikele, kuid nagu öeldud, on need veelgi tähtsamad teisele poolele. härra Mato rääkis ka sellest, et väga oluline, et peajalgsed siia sisse jääksid väga kahju, et need siit välja võetud on, sest et varasemas protokollis need sees olid, kuid nüüd on need siit välja võetud. ma ei tea, kas on võimalik see probleem lahendada, ilmselt mitte, kuid siiski oleks hea neid siin siiski mainida. kolmekümnendal, kolmekümne esimesel mail kohtub ühiskomitee ning räägitakse siis ka külmutustraaleritest nii et tuleks see kindlasti siin sisse võtta, arvestades loomulikult teadusuuringute tulemusi. suur aitäh ja härra Blanco, palun üks minut. suur tänu, härra president rahvusvaheliste kalanduslepingute sõlmimine kujutab endast alati head uudist ja heaks uudiseks on ka see, et nüüd oleme jõudnud lepingute sõlmimiseni Libeeria ja Mauritaaniaga, see on heaks uudiseks Euroopa Liidu kalalaevadele, me räägime siin rohkem kui saja kahekümnest kalalaevast, samas on see heaks uudiseks ka ähm, Libeeria ja Mauritaania arenguvõimalustele, nii et äh, ma ei äh, tahaks nüüd enam detailsemalt sellest teemast siin käesolevas arutelus rääkida, kuid siiski räägiksin täpsemalt Mauritaaniast ja väga hea oleks, kui ikkagi siin käsitletaks ka pea- ja algsete püügivõimalusi, see on väga tähtis ja minu kodupiirkonnale Galiitsiale ja kui võimalik, siis me sooviksime need sinna lepingusse ikkagi sisse võtta ning härra volinik, palun jätkake tööd selles suunas ja äh, palun leppige, sõlmige ka tulevikus kalanduslepinguid. suur tänu ja nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde, kõigepealt härra Bogovitš, palun. austatud juhataja, ma ei ole äh, mingisugune äh, Äh, tulude lõikamise pooldaja äh, siis Euroopa Liidu laevade puhul, äh, kes püüavad kala Aafrika vetest. aga ma toetan neid kokkuleppeid, nii nagu Euroopa Komisjoni raportöör, arvan ma ka, et see raport võtab väga hästi arvesse kahte eesmärki. hoolitseb Euroopa Liidu kalalaevade eest ning samuti pakub nendele riikidele, kellest jutt käib, arenguabi. tegemist on äh, Aafrika riikidega, kes on kannatanud erinevate äh, probleemide käes, näiteks haigusepuhangud äh, ja muud küsimused, mis neid riike on lagastanud. ja me peaksime tagama kõrge kvaliteetse humanitaarabi. ma arvan, et see on asi, mida me saame nende riikide jaoks ära teha ja Euroopa Liidu jaoks samuti teisest küljest kalapüük on kindlasti võimalus, kuidas me saame toetada mitmeid riike Euroopa Liidu sees ja väljaspool äh, kalanduspoliitika on oluline ka oma välismõõtmelt. Äh, see on äh, just tähtis sellepärast, et tagada säästlik kalapüük ning ka Euroopa Liidu Äh, kalapüügi säästlikkuse eest võitlemine. Need kaks kokkulepet äh, Libeeria ja Mauritaaniaga on kokkulepped, äh, kus on kindlad klauslid, mis puudutab kalavarude kaitset ning Euroopa Liidu tingimusi samuti. aga kalapüütjate jaoks, härra Velle, on just oluline see, et nende töötingimustest peetakse kinni ning tööõigusest samuti oluline on ka pöörata tähelepanu, et Mauritaania on tegelikult riik, kus tänapäevane orja pidamine eh, eh, toimub, viiskümmend tuhat inimest on erinevatest eh, piirkondadest sisse veetud selleks, et nad sinna odavaks tööjõuks võtta ning seda peame me silmas pidama, kui me Mauritaaniaga kokku lepime midagi sellist. mida te siis mõtlete nüüd, härra Velle, kas kirjutate alla sellisele kokkuleppele? härra volinik, palun vastust sellele küsimusele, see on väga tähtis, suur tänu! Äh, suur tänu teile, juhataja, härra volinik Vella äh, kõigepealt äh, siis tunnustavad sõnad raportööridele Valesale ja Matole, ütleb härra Kuhn, olete teinud väga hea töö ära ning partnerluslepingud kolmandate riikidega Euroopa Liidu poolt täiesti uue kvaliteeditasandini on see jõudnud. ka komisjoniga kooskõlas arvan ma, et me ei tohiks silmist lasta seda, et rahvusvaheline eh, eh, tingimus eh, on see, et tegemist on kõikide ühise kasutusvallaga, meil on vaja maailma inimesi toita ja need riigid, kes ei ole võimelised kasutama mingisuguseid teatud tehnoloogiaid, nende kalalaevad on liiga väikesed ja nii edasi, siis me lepime kokku nende riikidega, nendel on väga konkreetsed tagamaad nendel riiki, nendel kokkulepetel ning äh, kui on võimalik toetada äh, just äh, nende kalalaevade arendamist, sektori arendamist ja kalapüügioskuste parendamist, siis on võimalik tagada, et inimesi ikkagi nendes riikides edasi toidetakse ning kui me säästlikku kalapüüki toetame nende reeglite alusel, milles me oleme kokku leppinud, see on palju parem kui see, et me lepime kokku mingisugustele äh, riikidega, näiteks äh, Kagu-Aasiast ja Venemaalt, kes ei pea üldse mingisugustest tingimustest kinni ja nüüd saab sõna volinik Velle, palun suur tänu teile, juhataja, ja ma tahaksin tänada austatud parlamendiliikmeid väga konstruktiivsete ettepanekute, kommentaaride eest. Need kaks äh, säästva kalapüügi partnerluslepingut on väga olulised sammud edasi erinevatel põhjustel. kokkulepe Mauritaaniaga on kõige suurem, mis siiamaani lepitud ja kokkulepe Libeeriaga äh, annab tulu teen-, aitab tulu teenida kalandussektoril ning toetab riiki, kes Ebola äh, all on väga tugevalt kannastunud Eh, ning tugevamad eh, seiretegevused, eh, järgimistegevused on ette nähtud rohkem ennustatavust ning paremat ligipääsu ka nende kokkuleppe tulemusteni. me saame lisandväärtuse maksumaksja raha eest, täpselt nii, nagu te sellele üles kutsusite. Teie kommentaaridest ma võin järeldada, et te toetate neid partnerluslepinguid tugevalt käesolevas kojas ja ma tahaksin teha mõningad kommentaarid siin veel lisaks. siin väga paljud liikmed äh, ütlesid ja küsisid, äh, kas ikkagi nendel äh, partnerluslepingutel on säästlik alus. jah, tõesti, need partnerluslepingud, mis on Euroopa Liidu ja nende riikide vahel kokku lepitud, on väga tugevalt reguleeritud aluseks Euroopa Liidu kalapüügilaevade tegutsemiseks kolmandates riikides. tegemist on õigusliku raamistiku osa, osaga, et tagada, et Euroopa Liidu kalalaevad peavad silmas keskkonnaolukorda, ökosüsteeme ning kalavarusid ning ei hakka võitlema äh, ka kohalike kalameestega. Euroopa Liit on selles osas äh, kindlasti väga tugeva standardiga, äh, heade juhtimistavade ning kõrgete standardite austamine ka kolmandate riikide vetes on Euroopa Liidu kalalaevade puhul nii Äh, kolleegid Blanco Lopes ja teised äh, rääkisid äh, uutest raportitest ja ma pean ütlema siin, et peajalgsete küsimus näitab seda, et teatud uuringud ütlevad, et peajalgsete püük on sellegipoolest väga tugevalt ülepüügis praegu. Mauritaania on püüdnud igal juhul selles osas samme astuda ning see tähendab seda, et liigil ei ole mingisugust ülemäära ja me ei saa püüda Äh, peajalgseid nendes vetes, aga ähm, Mauritaania äh, tahab äh, korralikku halduspoliitikat rakendada selleks, et peajalgsete liigirohkus jälle taastada. siis siin härra Hokk nimetas haisid. ja siin jällegi ma pean ütlema, et Euroopa Liidu kalalaevad ei Äh, kasuta äh, haide äh, uimeda lõikamist ja tagasiheidet ei Euroopa Liidu vetes ega kusagil mujal. mitmed parlamendiliikmed mainisid ka põhjapüügilaevu ja väikekalapüügi küsimusi ja need kokkulepped, võin teile kinnitada, ei aita mitte Euroopa Liidu äh, laevu ja kalalaevu ainult, vaid äh, neid äh, sihtriike ikkagi ja loodetavasti aitab see ka sotsiaalseid probleeme lahendada. suur tänu teile! suur tänu ja nüüd kaheks minutiks palun härra Valesa. suur tänu teile, juhataja! ma tahaksin tänada kõiki eh, panuse eest sellesse debatti. täna õhtul. Eh, kõikide sõnum oli väga tähtis, sellepärast et see andis meile lisasisendi sellele, mida me täpselt ikkagi tahame saavutada eh, nende jätkusuutlike ja unikaalsete leppete eesmärkiga nende riikidega. ma loodan, et mingil hetkel võiks kalandusarutelu mingisugusel mõistlikumal kellaajal aset leida ja mitte vahetult enne ööd. suur tänu ja nüüd järgnevalt kaheks minutiks härra Mato. suur tänu, härra president, härra volinik, kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid, kes sõna võtsid tänases arutelus, homme me hääletame lepingu üle, mille kohaselt läbirääkimised olid keerulised ning äh, allkirja saavutamine veelgi keeruline, kuid siiski on see väga positiivne. Mauritaanial on väga erinevad vajadused, aga nagu äh, juhtub paljude ri-, Aafrika riikide puhul on seal ka väga suured võimalused ning Euroopa Liit peab süvendama oma suhteid Mauritaaniaga. nii et juba pikki aastaid on tehtud koostööd Mauritaaniaga ning seda peaks tegema ju eelkõige Euroopa Liidu kõige lähem piirkond Mauritaaniale ehk siis Kanaari saared. ning meil on ka Makapel kokkulepe siin olemas, mis pakub võimalusi mõlemale poolele, see on väga positiivseks näiteks, kuid härra volinik, mul on siiski siin ka mure mul on, jäi mulje, et ähm, äh, siin on muudetud meelt, mis puudutab äh, noadipuu äh, randumistingimustest, äh, ei, läbi rääkida tuleb ning äh, peab olema võimalik lossida ikkagi saak Kanaari saartel, sest et see ei kahjusta Mauritaaniat kuidagi, vastupidi, nii et ette meie sellest võimalusest ei loobu ning räägime nendega ikkagi selles osas läbi kui ähm, see kõik õnnestub, siis on meil väga positiivne raamistik, äh, mis saab olla näiteks ja eeskujuks ka juba tulevaste kalanduslepingute puhul. ning seega siit Euroopa Parlamendis tahaksime teha üleskutse komisjonile tagada täielik läbipaistvus kõikide kahepoolsete läbirääkimiste puhul ning äh, tahaksin tänada komisjoni tehtud tööd ning kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid, kes pika aja jooksul on panustanud nende lepingute väljatöötamisse ja kes on töötanud selle nimel, et need tingimused oleksid võimalikult head ikkagi Euroopa Liidu äh, kalalaevadele. suur aitäh ja nüüd on see ühine arutelu lõppenud